tagasisaatmise ametit, selle asemel, et raha raisata, peaksime me seda kulutama paremini välispiiride korralikuks kaitseks, selleks et illegaalset äh, migratsiooni lõpetada. praegusel hetkel justkui mõtleme Süüria sõja peale, tuleb meil tagada korralik piirikaitse. me peame vältima seda, et tulevased terroristid Euroopasse lihtsalt sisse saavad juba minevikus on Euroopa nendest küsimustest läbi kukkunud, nagu ka mitmed terrorirünnakud näitavad. oma kodanike kaitse peab olema prioriteediks nõndanimetatud pagulaste kaitse ees. nii et tõesti, me peame nüüd lõpuks kraani kinni keerama ja korralikult kodu korda lööma. mul on nüüd probleem, et minu nimekirjas kõnelejate kohta on härra Heever, aga siin tahvli peal on hoopis teine nimi. kas ta on kohal? Brudzinski. aa, ei siiski härra Brudzinski enne, sest ta on kohal. tänan, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik Poolas on oma ütlemine, äh, meil öeldakse ta tavaliselt niiviisi, et ähm, äh, otse lambi valguses on tavaliselt kõige pimedam ning ähm, võib öelda, et ähm, Euroopas äh, on olukord üsna samasugune, me oleme täitsa veendunud, paistab, et me peame aitama, varjupaigataotlejad olin ennem siseministeerium ja omal ajal rääkisime sellest, kas me peaksime oma pädevused EASO-le delegeerima. nagu ütlesin, otse valgussuuris on pahatihti kõige pimedam, ütleb Poola vanarahvas ja see siin on suurepärane näide sellest, kuidas lihtsalt äh, kõigi silma all maksumaksja raha raisatakse, kogu see kuritarvitamine on lihtsalt skandaalne. nüüd vaba mikrofoni voor, kolm inimest on sõna soovinud. proua Bartšuli. Ah, Julie Wood, kas te olete kohal? first of all Want... suur tänu, kõigepealt tahaksin öelda, et meil ei ole siin tegelikult Euroopas äh, pagulaste kriisi. pagulaste kriis on aga Jordaanias, Liibanonis ja paljudes Aafrika riikides, aga siin Euroopas on meil solidaarsuse kriis. see tähendab seda, et mõned liikmesriigid on pidanud kandma rohkem vastutust kui teised ja ma tahaksin tänada neid liikmesriike, nad on aidanud üles Äh, õiget moraalseid valikuid ja juhtimisoskusi ning äh, hoolivust, teise taga on pööranud seljad äh, abivajajatele ja unustanud oma Euroopa väärtused. meil on vaja paremat Euroopa varjupaigasüsteemi. me peame ühtlustama, tugevdama praktilist koostööd liikmesriikide vahel varjupaigaga seotud küsimustes ning äh, minu koduriik, Ühendkuningriik äh, on samas nimekirjas, äh, kus tekitati vaenulik õhkkond Theresa May, May juhtimise all, see vaenulik õhkkond jätkub tulevikus. ka Salvini algatas selle poliitilise tegevuse, kus sisserändajatega alused saadeti tagasi ja abi piirati. Pedro Sanchez avas aga Hispaania sadamad pärast ametisse astumist pagulastele. tema tegevus on ära teeninud kiidusõnad. suur tänu, järgmisena üheks minutiks härra Tšodaru. suur tänu, juhataja. milline äh, suurepärane mõte ähm, äh, on see EASO, aga sageli ähm, sellised suurepärased et-, äh, ideed praktikas ei ole suurepärased, EASO on kasutanud rahalisi vahendeid kehvasti ja iga kord, kui on korruptsioonijuhtum, siis tuleb selle eest tasuda ja, ja need inimesed, kes on sellega seotud olnud, ei tohi enam üheski avalikus ametikohas töötada. Need inimesed, kes on äh, pannud teiste raha oma taskusse, ei tohiks selliseid ülesandeid tulevikus kaitsta. me peame rangelt toimima selles küsimuses, et nii enam tulevikus ei juhtuks nii Rumeenias kui ka äh, siin, nagu me EASO juhtumi puhul ootan huviga praegu läbiviidava uuringu, uurimuse tulemusi ning loodan, et äh, amet saab äh, taas jalule. proua Claire, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. terve rida eksimusi Euroopa varjupaigaküsimuste tugiametis avalike hangete eeskirjade rikkumisi, inimressursside palkamisega seoses rikkumisi, inimeste tagakiusamine, personali tagakiusamine, vastutustundetu käitumine ja nii edasi ja nii edasi, aga tuletagem pigem meelde seda, mida Euroopa varjupaigaküsimuste tugiamet peaks tegema ja kuidas nad oma ülesandetega toime ei tule. vaatame, äh, mida nad on teinud Kreekas ja see on suurepäraseks näiteks selleks, tuhanded inimesed on surutud sellistesse äh, asutustesse, mis on nagu kinnipidamisasutused äh, ja kus ei ole nende jaoks piisavalt äh, ruumi ja tegelikult varjupaiga taotlemine on põhiõigus, aga selle asemel nad peavad lihtsalt läbima eelintervjuu EASO-ga, et üldsegi hinnata, kas inimõigused on neile õiguseks või mitte. ja äh, Euroopa Liidu Türgi leping on äh, siin argumendiks, Türgi saadab nad üle piiri äh, Süüriasse, kus nad peavad sattuma sõtta Türgi ametivõimudega, see on täiesti häbiväärne. suur tänu! selle arutelu kokkuvõtmiseks annan nüüd suure rõõmuga veel kord sõna volinikule. president, daamid ja härrad, rahvasaadikud, veel kord suur tänu rahvasaadik Sarvamaale, kes väga põhjalikult analüüsis äh, EASO-s toimuvat. me oleme ühel nõul, et ränne järgnevatel aastatel ja aastakümnetel jääb suureks probleemiks Euroopa Liidu jaoks ja just sellepärast meil on vaja ühist jätkusuutlikku varjupaigasüsteemi. siin on juba ettepanekuid selle kohta tehtud, kuid kõiki neid ettepanekuid ei ole veel rakendatud ametid, mis puudutavad siseküsimusi ja mis tegelevad ka rände küsimuste ja pagulasprobleemidega. loodi hoopis teistsugusel ajal ja teistsuguses äh, taust, teistsugusel taustapõhjal ja nende reformimine ongi nüüd meie ülesandeks. ja sellepärast äh, on meil vaja ka varjupaiga küsimuste tugiametit reformida selleks, et ta oleks sõltumatu öö, ähm, äh, selgete ülesannetega amet. EASO mängib Euroopa varjupoliitikas väga tähtsat rolli. kui te küsite, et mis on nüüd sellest konkreetsest juhtumist saanud, siis võin teile öelda, et Kontrollikoja ja Olavi aruannete alusel võetakse vastu distsiplinaarmeetmed. see on järelevalveasutuste ülesanne ähm, Äh, direktori ja töötajate vastu distsiplinaarmenetlust alustada, kui nad on rek-, rikkunud reegleid. sellele võivad järgneda siis kohtuprotsessid, tsiviilõiguslikud, haldusõiguslikud või ka kriminaalõiguslikud. ja kolmandaks vaatame, kas on vaja ka teha mingeid finantsnõudeid, tagasimaksenõudeid ja ka nende kohta oleme siis valmis kõrgele kojale infot edastama jah, tõesti, see on kritiseerimist väärt juhtum ja teda nimetatud ka skandaaliks. aga demokraatias on alati olemas kontrolliorganid nagu Olav, Kontrollikoda, parlament ja komisjon ja on tõesti võimalik näha, et asju saab selgitada ja et õigusriigi põhimõtted ja demokraatia toimivad ja toimivad vägagi läbipaistvalt. aitäh teile! aitäh, volinik ja nüüd annan veel kord sõna raportöörile. palun, Petri Sarvamaa. aitäh nagu juba öeldud volinik Oettingeri poolt, on asjad oluliselt paranenud EASO juhtimise vallas uue juhtkonna pühendumus reformidele on andnud tulemusi nii inimressursside kui rahaliste vahendite tasandil ja seetõttu me kutsumegi uut juhtkonda jätkama neid sihikindlaid ja läbipaistvaid jõupingutusi selleks, et tagada Euroopa varjutvabaga tugiameti tõhusam juhtimine. aga kui maksumaksjate raha läheb kaduma või seda Äh, kasutatakse ilma korralike hangeteta, siis Euroopa Parlament peab sellistele juhtumitele tähelepanu juhtima, et neid tulevikus ära hoida. me praegu äh, ootame koostööd uue EASO juhtkonnaga, äh, tahame väga tähelepanelikult jälgida, kuidas kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta EASO juhtimiskava ellu rakendatakse ja viimaks me tunnustame kõiki neid jõupingutusi, mida on tehtud mineviku vigade korrigeerimiseks. ei saa me võtta endale poliitilist vastutust ja kiita heaks selle ameti äh, rahadega ümberkäimine aastal kaks tuhat seitseteist. kui me tahame, et meid võetakse tõsiselt, et Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmist tõsiselt võetakse, siis me lihtsalt ei saa jõuda teistsugusele järeldusele äh, me tugineme siin Kontrollikoja negatiivsele arvele, arvamusele ja äh, nendele teemadele, millele Olav oma uurimises tähelepanu juhtis ja seetõttu EASO eelarve täitmise kinnitus aastast kaks tuhat seitseteist on midagi, mida ei saa anda. aitäh tähelepanu eest! aitäh, kolleegid! sellega äh, oleme selle päevakorrapunkti arutelu lõpetanud. hääletamine äh, toimub äh, homme ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on proua Garcia Munose raport, mis puudutab Euroopa Liidu äh, e-, üldeelarvet, ülemkogu ja nõukogu täitmisele heakskiidu andmine ja ma tahaksin tervitada siin eesistujamaa esindajat proua Tupurainenit ja nagu tavaliselt äh, on meil jällegi uus võimalus ähm, elektrooniliselt sõnavõtusoove avaldada. nii et, et kes soovib vaba mikrofoni voorus sõna võtta või sinist kaarti kasutada, teil on võimalus oma sõnavõtusoomist elektrooniliselt märku anda ja tehke seda kohe, ei ole vaja oodata, kuni me oleme aruteluga lõpule jõudnud. ja nüüd annan sõna siis esimesele sõnavõtjale, kelleks on raportöör. palun, proua Garcia Munoz. suur aitäh, president. ma tahaksin iseäranis tänada äh, proua Tupurainenit, eesistujamaa esindajat. kahe tuhande üheksandast aastast alates ei ole parlament äh, saanud nõukogu eelarve täitmisele heakskiitu anda, sest puudub koostöö, mis võimaldaks parlamendil äh, piisavalt jälgida nõukogu eelarve täitmist praegu räägime kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, ja nõukogu ei vastanud nendele küsimustikele, mis meile saatsime, samuti ei osalenud nad kuulamisel, mille korraldas Euroopa Parlamendi eelarve kontrolli komisjon ja kahekümne kuuendal märtsil seetõttu Euroopa Parlamendi täiskogu lükkas edasi nõukogu raamatupidamise aruannete heakskiitmine kuni, kuni oktoobrini, nii et, et me andsime nõukogule aega oma käitumist parandada ja ma võin öelda, et siiamaani nõukogu ei ole midagi teinud, nii et, et äh, arvestades sellist äh, koostöövaimu puudumist, pidi meie komisjon keelduma kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmisest. me ei Äh, ja kogu eelarve kontrolli komisjon toetas Euroopa Parlamendi seisukohta ja see on olnud meie pidev seisukoht viimastel aastatel. meie seisukoht on hoolitseda selle eest, et eelarvet kontrollitakse korralikult, et vahendeid on kasutatud öö, äh, nagu kord ja kohus, nii nagu reeglid ette näevad ja see on meie ülesanne, mida me peame täitma Euroopa maksumaksjate nimel. me peame hoolitsema selle eest, et on läbipaistvus ja aruandekohustuslikkus kõigi Euroopa Liidu kulutuste osas. me kutsume raportis üles nõukogu tegutsema ja äh, arvestama parlamendi demokraatlike ülesannetega Äh, aktsepteerima oma raamatupidamise demokraatlikku ülevaatamist, nagu seda teevad teised Euroopa Liidu institutsioonid. nõukogu äh, peaks olema eeskujuks läbipaistvuse vallas ja peaks äh, laskma oma eelarvet kontrollida ja andma meile vajalikku infot. mõlemad institutsioonid on korduvalt üritanud oma seisukohti lähendada, aga kahjuks ei ole veel positiivset tulemust saavutatud, aga mina olen optimist ja ma usun, et nõukogu soovib leida kokkulepet, et me üsna peatselt saame hakata koostööd tegema ja seetõttu ma loodan, et Soome eesistujana aitab sellele kaasa raportis on üks äh, punkt, mis puudutab erasponsoreid, me äh, väga paljud äh, liikmesriigid kasutavad neid eesistumise ajal. meie leiame, et eesistumise erarahadega rahastamine võib jää-, jätta vale mulje sellest, kuidas me oma rahadega siin Euroopa Liidus ümber käime ja see rikub ka nõukogu mainet ja Euroopa Liidu kui terviku mainet iseäranis praeguses olukorras, kui meie ülesanne on äh, taastada kodanike usaldus Euroopa Liidu vastu. niisiis, tuginedes sellele usu, usalduse läbipaistvuse ja raamatupidamisaruannete äh, demokraatlikule kontrollile, kutsuksin ma nõukogu veel kord üles äh, aitama meid saavutada kokkulepe niipea kui võimalik, me võlgneme selle Euroopa kodanikele, meil on vaja usaldusväärset ja läbipaistvat Euroopa Liidu raamatupidamise aruandlust, aitäh. ja nüüd äh, saab äh, sõna proua Tuppurainen. Honourable members, let me first äh, lugupeetud parlamendisaadikud, tahaksin rääkida kõigepealt kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvele heakskiidu andmisest ja siis räägin kõnelustest parlamendi ja nõukogu vahel, kuidas üleüldse seda eelarvele heakskiidu andmist teha mis puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet, siis te loomulikult teate, et Kontrollikoda oma iga-aastases aruandes ei leidnud nõukogu poole pealt mitte mingisuguseid probleeme, seda tuleks rõhutada. mis puudutab seda üldisemat arutelu meie kahe institutsiooni vahel, siis pärast mitmeaastast ummikut on kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal mõlemad pooled jõudnud arusaamisele, mis tagab pragmaatilise koostöö, säilitades samas mõlema poole peal mõned põhimõttelised seisukohad. nõukogu on alati rõhutanud, et artikkel sada kolmkümmend üheksa näeb ette ühtse eelarve heakskiitmise menetluse kogu Euroopa Liidu jaoks. parlament aga on ette näinud eraldi menetlused kõigile institutsioonidele ja ametile vaatamata sellele põhimõttelisele vastuolule leidsime me, et meil on siiski võimalik äh, leida ühised head tavad äh, selleks, et edendada koostööd eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusel äh, me juhime tähelepanu oma kahe tuhande üheteistkümnenda aasta vastastikuse mõistmise memorandumile, me saatsime saadame, saatsime ka mais kaks tuhat kaheksateist muudetud teksti parlamendile ja need sammud, mida me astusime suvel kaks tuhat kaheksateist, võtsime arvesse seda, mida soovitas eelarve kontrolli komisjon ja proua Kressle ja pärast üleminekuperioodi, pärast Euroopa Parlamendi valimisi eh, saime kirja proua Hoolmeierilt, uuelt eelarve kontrolli komisjoni juhilt, eh, et eh, saada lisa oma ettepanekutele. me võime kinnitada, et meie pädevad ettevalmistavad asutused praegu uurivad, kuidas edasi liikuda nõukogu jaoks on väga oluline teada, kas parlament endiselt toetab meie viimase aasta üld-, ühist lähenemist iseäranis eh, selgete piiride panemist eelarve täitmisele heakskiidu andmisele ehm, see puudutab eelarve täitmist ja me ei saa lihtsalt kasutada seda vahendina muuta nõukogu poliitiliselt aruandekohustuslikuks parlamendi ees väga oluline on äh, infovahetus meie kahe institutsiooni vahel. see memorandumi tekst ütleb, et äh, vaatamata ähm, meie erinevatele rollidele eelarve täitmise kinnitamise menetluses äh, on parlamendil ja nõukogul vaja samu fakte ja äh, see näib olevat see ühisseisukoht, millele me jõudsime möödunud aastal, ma loodan, et see on endiselt niimoodi. aga seda tuleb tagada ka konkreetselt, nagu te aru saate, ma ei saa täna ette ennustada, kuidas äh, nõukogu reageerib äh, proua Hallmeieri kirjale. nõukogu praegu töötab välja oma seisukohti ja üritab leida parimat edasimineku viisi, aga ma võin teile kinnitada, et eesistujamaa teeb kõik, mis tema võimuses, et seda protsessi lõpule viia ja leida lahendust, mis on mõlemale mõlemale poolele vastuvõetav. suur aitäh tähelepanu eest! ja nüüd Rahvapartei fraktsiooni nimel saab, saab sõna Angeelika Vintsi. Teil on sõna. austatud äh, president proua Tuupurainen, austatud äh, kolleegid, kõigepealt äh, suur tänu meie raportöörile tehtud töö eest Euroopa institutsioonide äh, rahastamine peab olema meie kodanikele arusaadav. aga kaks tuhat seitseteist eelarve täitmisele heakskiidule me ei saanud oma poolthäält anda nõukogu ei olnud valmis vastama kirjalikele küsimustele ja samuti ei äh, oldud valmis kuulamiseks eelarve täitmisele heakskiidu andmise teemal, sarnaselt kolleegidega ma loodan, et me leiame siin hea lahenduse ja ma tänan äh, kolleege ja meie komisjoni esinaist proua Holmeierit, et ta on alustanud jällegi läbirääkimisi äh, nõukoguga. ma soovin, et tulevikus oleks Euroopa Liit äh, läbipaistev, aga mitte, et kodanikud ei oleksid läbipaistvad, vaid et institutsioonid ja asutused oleksid läbipaistvad, eriti kui neid äh, rahastatakse kodanike rahadest. aitäh! suur tänu äh,, kolleeg, järgmisena äh, Lara Wolters, palun! tänan! ma tervitan seda äh, raportit äh, ja see on ääretult äh, oluline, kui vaadata praegust nõukogu eesistujat. Coca-Cola sponsoreeris äh, praegu autode kaudu äh, teatavat tegevust äh, ja ka Horvaatia on heaks kiitnud äh, korporatiivset äh, sponsorlust, just samal ajal, kui arutatakse ka toidunõude ja jookidega seotud küsimusi, Äh, siin ei ole tegemist ainult läbipaistvusküsimusega, vaid ka usaldusküsimusega ja viimastel valimistel osales äh, rohkem noori kui kunagi varem, nemad peaksid usaldama Euroopa projekti ja meie peaksime seda öö, äh, usaldust öö, väärt olema. selline sponsorlus öö, näitab, et öö, soovitakse Euroopa Liitu mitte kõigile, vaid mõningatele korporatiivsetele sponsoritele ja see kärbib äh, avaliku sektori äh, võimekust. ma küsisin paar nädalat tagasi siin äh, täpselt sama küsimuse nõukogu eesistujalt, et mida te teete erasektori rahastamisega ja siis Soome eesistuja ütles, et see on liikmesriikide küsimus. aga viimane kord, kui ma asja üle kontrollisin, siis Soome on liikmesriik ja nõukogu koosneb liikmesriikidest, nii et ma küsin teilt jällegi kas te otsustate, et te olete selline jõud, mis õõnestab Euroopa Liidu kodanike usaldust või te tegelete erasektori sponsorlusteemaga ja teete koostööd Euroopa Parlamendiga, et tugevdada kodanike usaldust? järgmisena härra Mikulaš Peksa, palun. tänan eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu eel, üldeelarve, Euroopa Ülemkogu nõukogu, see on äh, teema, millega me oleme tegelenud juba pikka aega, nõukogu ei saa samas vaimus jätkata. ma arvan, et see küsimus äh, näitab, et meil on tegemist äh, suurte eriarvamustega parlamendi ja nõukogu vahel me ei ole siin selleks, et teineteisele kahju teha, vaid et teineteist aidata ka finantskontrolli valdkonnas. siin on tegemist äh, rahadega, mis on tulnud äh, meie maksumaksjatelt, me haldame neid rahasid äh, koos ja me peame tegelema eelarve täitmisele heakskiidu andmisega tõhusalt ja läbipaistvalt kontrolli äh, küsimus ei ole parlamendi poolt äh, mingi äh, agressioon, vaid see on Euroopa Liidu rahade korraliku haldamise küsimus, aga me vastutame oma valijate ees ja me peame väärima nende usaldust. seetõttu me ei saa olla nõus eelarve täitmisele heakskiidu andmisega nõukogule, enne nagu kui nõukogu vastavalt parlamendiga kommunitseerib järgmisena härra Joachim Kuus, palun. Äh, tänan, president, lugupeetud daamid ja härrad nõukogust. mina olen uustulnukas ja ma väga imestasin, kui ma kuulsin siin esimest korda, et äh, nõukogu eelarve täitmine ei ole üheksa aastat järjest saanud heakskiitu ja nüüd mul tekib küsimus, et kuidas see saab niimoodi olla ka käesoleval aastal on see jälle niimoodi, me ei äh, saa kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve täitmisele heakskiitu anda, sellepärast nõukogu poolset koostööd ei ole. ma küsin nüüd, kas te arvate, et äh, nõukogu ei ole, vabandust, et parlament ei ole seda poolt äh, miljardit kontrollima, kas me teie arvates ei ole piisavalt õigustatud äh, seda tegema ja ma palun teil tõesti see küsimus põhjalikult äh, üle vaadata. kui äh, te samas vaimus jätkate, siis tekib küsimus, et milleks parlament siin üldsegi on, kas meil on seda parlamenti üldse vaja kui parlament ei äh, saa anda ühele Euroopa Liidu institutsioonile eelarve täitmise heakskiitu, seetõttu palun teil seda küsimust kontrollida. kolleeg. märgin, et äh, koja liikmed ei tohiks küll seada Euroopa Parlamendi rolli äh, Euroopa demokraatia osana küsimärgi alla järgmisena härra Tšernetski, palun. Oh, micro, thank you. Uh, panie przewodniczący, szanowni państwo. President, kolleegid eelarve täitmisele heakskiisu andmise menetlus eraldi erinevatele institutsioonidele muudab meie praktika paremaks. see tähendab äh, seda, et meil on garantii läbipaistvusele ja institutsioonide vastutuskohustusele kodanike ees. see on vajalik ka selleks, et võidelda teatavate rikkumiste vastu. kõik institutsioonid, välja arvatud nõukogu, toonitan siin, teevad eh, eelarve täitmisele heakskiitu andmise menetluse läbi, esitatakse dokumente, vastatakse küsimustele, kuidas me peaksime andma eelarve täitmisele heakskiidu, kui me ei saa mingit infot, kui me ei saa vastust parlamendi kirjalikele küsimustele ja kui nõukogu ei äh, osale ka kohtumisel novembris, äh, kus äh, hakatakse eelarve täitmise heakskiidu küsimust arutama. nõukogu suhtub parlamendi rolli siin liiga kergekäeliselt Euroopa Liit tuleb äh, väga hästi toime raha raiskamisega ja see raport näitab äh, seda ka. siin on äh, kujutat-, kulutatud sadu tuhandeid liitumisega seotud teemadele, samuti laskmistiirule, lasteaegadele, sõimedele ja samuti mitmesugustele kolmekäigulistele õhtusöökidele, pallidele poole ööni ja varem oli see ka nii, Barroso jõi muudkui šampanjat ja nüüd äh, britid ei soovi enam seda kolmekümmet miljardit maksta Euroopa Liidu eelarvesse, nad soovivad kontrolli enda kätte tagasi võtta ja mina ütlen, et sellest kõigest äh, aitab, võtame tagasi kontrolli oma äh, raha üle, tehes äh, selge sirgejoonelise Brexiti järgmisena härra Tsedehovski, palun. suur tänu. ma olen tugevalt äh, veendunud, et kui britid äh, saavad kontrolli oma raha üle pärast Brexitit enda kätte, siis nad näitavad, äh, kuidas neil see rahanduse haldamine hästi välja tuleb ja olen valmis minema siis ka Londonisse, et neilt äh, asja õppida. nüüd äh, me peaksime püüdlema konsensuse poole. kolleegid äh, ID e fraktsioonist ütlesid, et eelarve kontrolli osas ei ole olnud äh, viimased viisteist aastat mingisugust konsensust. järgmisel aastal peaksin mina vastutama nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest ja ma arvan, et meil peab olema rohkem dialoogi, mul on vaja siin ka rohkem abi Klaus Vellelt, meil on vaja rohkem läbipaistvust ja avatust ja tekib küsimus nüüd ikkagi, et äh, miks Euroopa Parlament kontrollib Euroopa rahade haldust? on täiesti normaalne selliseid küsimusi äh, esitada, nii nagu Briti kolleegid on esitanud küsimusi. ma usun, et kõik siin saalis soovivad, äh, et meil oleks rohkem läbipaistvust ja me peaksime püüdlema selle kompromissi poole ja sellega me saame näidata Euroopa kodanikele, et meie oleme tõesti need, kes soovivad rohkem läbipaistvust austatud kolleegid, nüüd äh, jõuame vaba mikrofoni vooru juurde, on äh, üks äh, sõnasoov, aga ma tahaksin kõigepealt öelda midagi põhimõttelist. meid on siin saalis vähe kohal. parlament on kodanike esindusorgan siin on äh, kohal palju lipukesi, aga lipukesed ikkagi ei esinda kedagi, need ei asenda ühtegi inimest ja palun mõelge selle nii-öelda asendus äh, paradigma üle, siin me peaksime siiski äh, parlamendisaadikutena olema siin füüsiliselt kohal, kui me kodanikke esindame, mitte panema enda eest välja lipukest. järgmisena saab sõna kolleeg Tšiotarov domnule președinte din punctul meu de vedere lucrurile pe care le am auzit. suur tänu! see, mida ma siin kuulsin täna, on väga tõsine ja ma arvan, et nüüd peaks kuidagi leidma demokraatliku lähenemisviisi ja kontrollima Euroopa Liidu vahendeid. on täiesti uskumatu, et Euroopa Parlament, kes esindab Euroopa kodanikke, ei tea veel kõik kõiki aspekte Euroopa Liidu eelarve kohta ja kulutuste kohta. muidugi me tahame kõik endast anda, et eelarve täitmine saaks kinnitatud, aga tuletan teile meelde, et ainus äh, demokraatlikult valitud organ Euroopa Liidus on siiski Euroopa Parlament. nüüd äh, meil oleks vaja sellist ühtset menetlust, äh, millega vastata ka kodanike küsimustele härra Pätten, palus ka veel sõna, palun. aitäh, härra president, härra Tšesovski väga lahkelt öö, rääkis ka Ühendkuningriigist selle teema valguses, ma teeksin paar märkust, mis ei puuduta otseselt demokraatiat, aga vastutust demokraatias ning ma arvan, et läbipaistvus on üks hädavajalikemaid äh, instrumente, millega me näitame üles Äh, seda, et kodanikud võivad meid usaldada. siin äh, tänagi mainiti läbipaistvust korduvalt ja korduvalt, mõni ime, sest me räägime viiesaja kaheteistkümnest miljonist eurost, millest, äh, mille kohta mingisuguse kulutamise kohta mingeid tõendeid ei ole. Euroopa Parlament ja Nõukogu peavad tegelikult järele mõtlema järgnevale. kõigepealt tuleks võtta öö, öö, tööle väljastpoolt audiitorid, sest siseaudiitorid ei toimi ning teiseks, täidesaatev võim peab äh, tulema ka parlamendikomisjonide ette. minu arvates on arusaamatu, et nad keelduvad siia tulemast ning kolmandaks, see huvide konflikt sponsorrahade küsimuses, see tuleb lõpetada, meie valijatel on vaja läbipaistvust. Um- nõukogul on nüüd võimalus vastata. proua Tuppurainen härra president, austatud äh, daamid ja härrad. ma hindan väga tänast arutelu. ma sooviksin rõhutada, et kontrollikoja president isiklikult ütles teie eelarve kontrolli komisjonis, et nõukogu arveid kontrollitakse täpselt samamoodi nagu teistegi institutsioonide omi. peale selle nõukogu edastab Euroopa Parlamendile kogu finantsdokumentatsiooni, nii nagu see on aluslepingute artiklites ette nähtud. peale selle on parlamendil olnud juba aastaid iga aast- äh,, juurdepääs iga-aastasele nõukogu tegevuse aruandele ning teistelegi dokumentidele, kus on asjaomane info äh, kirjas selle kohta, kuidas nõukogu kasutab oma ressursse ning kuidas ta organiseerib oma tööd. austatud saadikud sooviksin siin üle korrata, et Soome eesistujana soovib öö, üle vaadata kõik võimalused selleks, et me jõuaksime mõlemat poolt rahuldavale lõpptulemusele, et tulemus tõesti toimiks kõigi jaoks. üks eesistujamaa varem ütles, et Euroopa institutsioonid saavad saavutada usalduse kodanike vastu, ees ainult siis, kui nad töötavad üheskoos ning lõpuks, mis puudutab korporatiivset sponsorlust, siis rõhutaksin veel kord, et korporatiivne sponsorlus langeb liikmesriikide pädevusse. aga loomulikult nõukogu vastutab poliitiliselt Euroopa Liidu kodanike ees. meie äh, arveid peavad kontrollima ka äh, meie siseriiklikud parlamendid ning eh, sellega Euroopa Parlament ei tegele. suur tänu selle arvamuste vahetuse eest, härra president! aitäh, kõigepealt nüüd saab sõna veel kord eh, raportöör proua Garcia Munoz. aitäh, härra president, kõigepealt tahaksin tänada eelarve kontrolli komisjoni kolleege nende abi ja muudatusettepanekute läbi antud panuse eest ning samuti tahaksin tänada kõiki, kes täna siin sõna võtsid ning teie toetuse eest raporti vastu. ma rõhutaksin seda, et on vaja leida lahendus sellele probleemile, sest kaalul on Euroopa institutsioonide usaldusväärsust. me veame oma kodanike alt, kes soovivad läbipaistvust ning meiepoolset vastutust me ei soovi äh, selliseid vabandusi, millega tuli välja härra Hiiver näiteks. me soovime leida lahenduse, mis on vastuvõetav mõlemale poolele ning loodetavasti alustame arutelusid varsti, jõuame loodetavasti kokkuleppele ja lõpetame selle probleemi, mis on meid painanud juba aastaid. samuti peame me muretsema oma mainekahju pärast ning peame muretsema selle üle, et kodanikud kaotavad usalduse Euroopa Liidu vastu, kuigi see asi on tõesti liikmesriikide pädevuses. aitäh, sellega on arutelu lõppenud, hääletus toimub homme. järgmine päevakorrapunkt. Need on nõukogu ja komisjoni avaldused horisontaalse diskrimineerimisvastase võitluse direktiiviga edasiliikumise kohta. kõigepealt komisjoni esindaja ja nõukogu esindaja. ja päevakorra kohaselt saab esimesena sõna nõukogu esindaja proua Tupparainen. president, honorable members austatud härra president, austatud parlamendiliikmed, mul on hea meel, et ma saan sellel olulisel teemal kaasa rääkida. nimelt, kui räägitakse horisontaalse diskrimineerimisvastase võitluse direktiivist. me tahame kõik, et meid koheldaks võrdselt, et võideldaks kõikide diskrimineerimise vormide vastu, aga liikmesriigid on seda erineval moel teinud. selle direktiivi tähtsus seisneb selles, et tuleb Euroopa Liidu õigustikus lüngad täita, äh, mis aitaks siis tagada kogu Euroopa Liidus võrdsed kohtlemise. tuleb äh, usulise äh, vanuse, seksuaalse orientatsiooni põhjal diskrimineerimise alused ära kaotada me teame, et diskrimineeritakse tööle ligipääsul, kaupadele, teenustele ligipääsul. kaks tuhat kaheksa tehti esimene direktiivi ettepanek ja Euroopa Parlament reageeris kiiresti, koostas resolutsiooni ja protsess äh, läks käima, kuid üksteist aastat on möödas ja igal eesistujal on olnud see teema laual väga oluline on, et nõukogus oleks selle direktiivi vastuvõtmiseks ühehäälsus tagatud, aga seda on väga raske saavutada. Äh, eriarvamused puudutavad pädevusi, juriidilisi aspekte ja muid küsimusi ning seega äh, praeguseks on tunne, et nõukogu ühine seisukoht on jäänud kaugeks. me oleme aru saanud, et teksti tuleks küll arutada, aga see ei aita meid ummikust välja ja sellepärast meie nüüd Soome eesistumise ajal otsustasime palju laiemad konsultatsioonid algatada ja need peaksid siis äh, poliitilise debatiga kulmineeruma kahekümne neljandal oktoobril, siis kui tuleb EBSCO nõukogu kokku. me ootame väga viljakat, kasulikku, konstruktiivset arutelu. me loodame ka uue komisjoni koosseisu kohusetundlikkusele. meie arutelul on kaks eesmärki, kõigepealt äh, vaatleme teksti äh, mittediskrimineerimise eesmärgi valguses ja teiseks arutame, mida tuleks ette võtta. teisisõnu, me tahame välja selgitada, millised meetmed ja tegevused on vajalikud selleks, et direktiiv ja võrdse kohtlemise põhimõte realiseeruksid ning kedagi ei koheldaks, ei koheldaks tööhõivepoliitikas ega mujal. ja me loodame, et tänu sellele debatile saab meie arusaam liikmesriikide seisukohtadest selgemaks. loodame, et see annab ka liikmesriikidele motivatsiooni lugeda läbi see ettepanek uuest perspektiivist. meie igal juhul oleme auahned ja optimistlikud ning me tahame ära kuulata erinevate eh, seisukohad liikmesriikidelt. see on võtmetähtsusega ettepanek ja me arvame, et ees seisev debatt on oluline ja õigeaegne. väga oluline on edu saavutada ja uusi äh, lahendusi otsida. tähtis on see, et mittediskrimineerimine, mis on aluslepingutes ja ÜRO mm, dokumentides kajastatud, oleks ka reaalne. Euroopa Liit peaks olema diskrimineerimisvaba see on oluline ka nii majanduslikust kui ka sotsiaalsest aspektist, siis kui kõigil on võrdsed võimalused ühiskonnas osalemiseks. selge on see, et meie töö ei ole veel lõpule jõudnud, me peame veel palju tööd tegema ja ma ei arva sugugi, et liikmesriigid nõukogus vaidlustaksid selle ma usun, et kõik soovivad edasi minna ja sellepärast olen väga kindel ja arvan, et sotsiaalministrid ja tööhõiveministrid kiidavad meie otsuse heaks. parlament on kinnitanud samuti, et ta soovib äh, võrdset kohtlemist tagada ja me äh, oleme jälginud suure huviga parlamendi resolutsioone põhiõiguste kohta, vähemuste kaitse kohta ja hiljuti ka naiste õiguste kohta ja soolise võrdõiguslikkuse kohta. Need on ainult mõned resolutsioonid ja väga suure huviga ootan tänast debatti. tänan ja nüüd komisjoni nimel palun, proua Jurova president, austatud parlamendiliikmed. Euroopa Liidus ei ole diskrimineerimisel kohta, olenemata selles, kas see on, see diskrimineerimine võiks toimuda kusagil töökohal või väljaspool töökohta, rassis, soo, uskumuste, vanuse, soolise orientatsiooni põhjal ei tohiks kedagi diskrimineerida. sellepärast ongi meie jaoks horisontaalse diskrimineerivastase võitluse direktiiv nii tähtis, see puudutab kõiki ja igas ja igat eluvaldkonda juba aastaid on Euroopa Parlament toetanud seda meie direktiivi ettepanekut ja ma tahaksin parlamenti tänada selle eest, et te olete nii kindlameelsed olnud ja olete jätkuvalt seda direktiivi ettepanekut toetanud. meil on Eurobaromeetri uued andmed ka diskrimineerimise kohta ja kahe päeva pärast, kahekümne neljandal oktoobril need avaldatakse. me oleme näinud, et äh, suhtumine on väga visalt muutunud võrreldes kahe aast- või kolme või nelja aastase taguse perioodiga viiskümmend kolm protsenti eurooplastest ütleb, et nende riikides on äh, tegemist laialdase diskrimineerimisega, näiteks seksuaalse orientatsiooni tõttu ja äh, roomide diskrimineerimine on veelgi tõsisem, kuuskümmend üks protsenti eurooplastest ütleb, et kohtadel diskrimineeritakse romisid geid, äh, lesbilised, transseksuaalid, interseksuaalid. viiskümmend seitse protsenti nendest tundis, et viimaste, viimase kaheteist kuu jooksul on neid diskrimineeritud. seega meil on piisavalt kinnitust selle kohta, et diskrimineerimine pole kadunud ja see puudutab ei puuduta mitte ainult teatud ühiskonnagruppe, vaid see läheb ka midagi maksma ühiskonnale. kaks tuhat kaheksateist raport näitab, et ähm, SKT ja maksutulu väheneb diskrimineerimise tõttu, näiteks äh, rassi ja etnilise päritolu tõttu diskrimineerimine on toonud kahju kuni kaheksa miljardit eurot ja see on tekitanud ka majandusraskusi ning riske. seetõttu on kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast alates komisjon püüdnud äh, vastu võtta või töötada selle nimel, et vastu võetaks horisontaalse diskrimineerimise vastase võitluse direktiiv ja me loodame, et äh, alles jäänud tehnilised probleemid lahendatakse õige pea ning sotsiaalnõukogu, kes neljapäeval kokku tuleb, peab viljaka debati maha. see teema vajab ühehäälset heakskiitu ja kui seda ei ole veel saavutatud, siis püüame ikka ja jälle selleni jõuda äh, praegu on rakendamisküsimused lahtised, kulud lahtised, samuti ÜRO puuetega inimeste konventsiooni ähm, rakendamine ning ähm, ligipääsetavuse akti küsimus on lahtine. me soovime tõesti, äh, et äh, inimesed mõistaksid, kui tähtis on see debatt, mis puudutab diskrimineerimist ja selle kaotamist, me soovime sellest ummikust välja tulla ja loodame, et neljapäeval seda ka suudetakse. minu jaoks on see tähtis, tahaksin nõukogu üles kutsuda tõsist tööd tegema selle nimel, et jõutaks kokkuleppele. Miss Walsh, Maria. Thank you very much, sir. Let me be, let me begin by saying. suur tänu. mul oli hea meel kuulda et äh, nii Soome eesistuja kui ka volinikukandidaat Helena Tali on arvamusel, et äh, selles valdkonnas on vaja tehtu ülevaatamist ja parendusi. on äh, väga hea, et komisjon tunnistab, et me peame selle direktiiviga kiiresti edasi liikuma. meil on vaja teekaarti mitte ainult äh, selleks, äh, kuidas edasi liikuda, vaid ka selleks, kuidas saada seadusandlikust lüngast äh, üle. väga paljud kodanikud on praegu silmitsi diskrimineerimisega lähtuvalt vanusest, puudest, usust või seksuaalsest orientatsioonist viimase üheteist aasta jooksul on maailm edasi liikunud, paljud Euroopa Liidu liikmesriigid on võtnud vastu edumeelsed võrdõiguslikkuse seadused ja Euroopa Liidu seadusandlus on siin äh, teistest maha jäänud ja sarnaselt eelkõnelejatega olen ka mina sellega nõus. me ei saa olla maailmas juhtrollis inimõiguste kaitsel, kui me ei liigu edasi selle direktiiviga see on nagu ikka seotud äh, horisontaalse inimõiguste raamistikuga ja rahvusvaheliste äh, inimõiguste aladeste äh, lepingutega. inimõigusi kaitsvad organisatsioonid on toonud välja, et diskrimineerimise vastane võitlus on üks olulisemaid teemasid praegu inimõiguste kaitsel ja meil on vaja alustada kõigepealt siit Euroopast. järgmisena Silvi Kion, palun. suur tänu, härra president, kaks tuhat üheksa märtsis, seega üle kümne aasta tagasi äh, olime me kodanikuvabaduste komisjonis ja arutasime seda diskrimineerimise vastast direktiivi äh, ja kõnelesime seksuaalse orientatsiooni ja muude alustel äh, diskrimineerimist, aga mitte midagi pole muutunud kümne aasta jooksul me muidugi teame, et seda, et seda teksti peeti väga progressiivseks ja äh, loodeti, et nõukogu võtab selle kiirelt vastu, aga see oli naiivne lootus. liikmesriigid ei olnud võimelised kokku leppima ja veel kord äh, peideti end kaasfinantseerimise maski taha või, või argumenti taha kas äh, teatud vähemusgruppide vastased Äh, vastased rünnakud on vähenenud, kas elutingimused on paranenud, ei ole, kas äh, transpordis, äh, majutuses on puuetega inimeste diskrimineerimine kadunud, ei ole ja selline ummikseis tegelikult mõjutab arvamust Euroopa Liidust, me näeme, et nii tõsiseid probleeme ei lahendata, see on demokraatia küsimus. Euroopa Liidul on võimalus võidelda diskrimineerimise vastu, ohvreid kaitsta ja me peame ummikseisust välja saama, seega proua minister, ma ütlen, praegu on meil uus võimalus, uus komisjon, Soome eesistumine võtke midagi ette, palun, tänan. suur tänu, järgmisena kolleeg Pagasur Tundua, palun. direktiiv on olnud nõukogu laual kümme aastat ja me soovime tänada proua Jurovat, aga juhtida tähelepanu sellele, et äh, liidu asutamisleping artikkel kaks äh, sätestab äh, inimõigused ja diskrimineerimise vastase võitluse osad diskrimineerimise vormid on selgemalt välja toodud ja keelatud, teised vähem selgelt. meil on probleem näiteks vihakõnedega igal juhul äh, igasugune diskrimineerimisvastane võitlus on demokraatia alus meil tuleb äh, tähelepanu äh, pöörata ka keelelisele diskrimineerimisele näiteks äh, kritiseeriti õpetaja poolt äh, tüdrukut, kes ei näidanud äh, sobivat või soovitud lipukest, vaid mingit teistsugust lipukest fanaatikud, fundamentalistid, neid ei tohi me kannatada ega taluda mitte ühelgi Euroopa piirkonnal. järgmisena härra Matšid, palun sõbrad, assalamu alaikum. kohati poliitikud näitavad üles suurt julgust ja teevad väga äh, julgeid, vapraid, äh, edasiviivaid äh, otsuseid mis puudutab nüüd horisontaalset diskrimineerimisvastast direktiivi, siis siin eriti julged just ei olda äh, asi oleks ähm, aga lihtne. Euroopa avalikkus ei saa aru teie eesmärkidest, nad ei saa aru äh, miks Euroopa institutsioonid selle teemaga edasi ei lähe, me ei saa aktsepteerida äh, seda, et äh, niipea kui te töölt äh, lahkute, siis ei ole enam seadus äh, teie poolel. meil äh, tuleb nii Lampeduusast Arktikani kuni Portugalist Musta mere rannani tagada, et kõiki inimesi koheldakse austavalt ja võrdselt. me oleme nüüd üksteist aastat oodanud, üksteist aastat on nõukogu viivitanud, parlament, nõukogu peavad tegutsema, kui nõukogu ühehäälsuse nõue teeb osadest kodanikest teise klassi kodanikud, siis ma küsin kindlalt, aga viisakalt parlamendi liikmena, et äh, tuleb äh, Euroopa Liidu lepingu nelikümmend kaheksa, artikli nelikümmend kaheksa punkt seitse üleminekuklausel äh, aktiveerida, meil tuleb luua liit, kus on tagatud võrdsus, õigusriiklus, inimõiguste kaitse ja diskrimineerimisvabadus, aitäh! järgmisena härra Nikolaus Fest, palun. jaa, tänke, härra president! suur tänu! eurobaromeeter kaks tuhat viisteist äh, näitas tulemusi et, et kakskümmend üks protsenti küsitletutest äh, tundis, et neid on äh, diskrimineeritud, üks kolmandik äh, koges ealist diskrimineerimist, sest nad olid kas nooremad kui kolmkümmend või vanemad kui viiskümmend viis aastat. see oli minu jaoks muidugi uus teema, et tuntakse ennast diskrimineerituna, nagu kui ollakse alla kolmekümne aastased, ma hea meelega oleks ka seal grupis samuti tundsid ennast diskrimineerituna transseksuaalid ja umbes kaks protsenti on sellest äh, küsimusest puudutatud. kui me räägime diskrimineerimisest, siis äh, seksuaalne diskrimineerimine kaks tuhat äh, viisteist ei olnud enam teemaks ja kõik, kes on läinud äh, Love Parade'e ja muud, näevad, et on tehtud äh, oluline samm edasi, äh, jäävad alles aga religiooni ja eapõhised diskrimineerimised, ealise diskrimineerimisega tuleb tegeleda tööturureeglite kaudu. jäävad religiooni ja rahvuse küsimused ja need on seotud migratsioonipoliitikaga Berliinist ja paljudest äh, teistes Saksamaa linnades on teada, et äh, moslemitest kodanikud ei rendi oma kortereid äh, kristlastele, juutidele ja teisele ja tihtipeale äh, leiab selline aset, selline diskrimineerimine ka moslemitest restorani omanike või taksojuhtide poolt ja te võite ükskõik palju seadeid siin vastu, seadusi vastu võtta, aga sellest diskrimineerimisest igapäevases elus me ei pääse. suur tänu, järgmisena proua Björk, palun tänan. me elame Euroopas, kus äh, paremäärmuslased, äh, natsionalistid äh, toonitavad oma seisukohti, osad on seksistlikud, viha täis, ka võõraviha täis ja sellises olukorras tuleb äh, institutsioonidel, parlamendil, nõukogul, komisjonil teha kõik, mis võimalik, et äh, kaitsta meid, et äh, tõsta üles äh, nende vastu, kes soovivad inimesi diskrimineerida. üks võimalik, kuidas seda saavutada, on horisontaalne diskrimineerimisvastane direktiiv, see tuleks vastu võtta. loomulikult ega see ei lahenda kogu äh, ebavõrdsust, me ei saa ühe liigutusega kohe tagada võrdõiguslikkust, aga see on õige samm õiges suunas, kus praegu paljud liiguvad vales suunas. üle kümne aasta on juba kulunud ja me hoiame asjal silma peal, see ei saa niimoodi edasi minna, meil on vaja teist suunda. suur tänu, järgmisena Laura Ferrara, palun. tänan mittediskrimineerimise põhimõte on kirjas